Äh, proua Vautmans, teil on äh, vaid äh, neli minutit selle raporti esitlemiseks ja siis viis minutit ähm, vaba mikrofoni jaoks. me, Euroopa kodanikud nõuavad, et me teeksime enam selleks, et nende julgeolekut parandada ja seetõttu on selge, et meil on vaja suuremat koostööd liikmesriikide vahel, kuid ka era- ning riigisektori vahel kõikjal. avalik sektor ja erasektor, nende koostöö on teatud valdkondades praegu ebapiisav, praegu on kolm koma viis miljardit inimest, nelikümmend tuhat Euroopas, kes töötavad eraturvafirmades ja meil peaks olema ka mingid reeglid selle kohta, milliseid firmasid on võimalik kasutada, millistes tingimustes nad tegutsevad, me peame neid korralikult ette valmistama, peaksime infovahetust kontrollima, nii et meil peaks olema järelevalve e, selles osas, kas see raamistik ka e, toimib ja milliseid andmeid vahetatakse nii et seetõttu äh, sooviksime direktiivi, et meil oleksid standardsed reeglid, millest peaksid kinni äh, pidama kõik äh, firmad, kes selles sektoris tegelevad, et meil oleks ka nimekiri kõikidest nendest ettevõtetest, keda on võimalik kasutada, et meil oleksid palju vastupidavamad standardid. me teame, et erinevates äh, kohtades maailmas kasutatakse ära turvafirmade teenuseid ja see võib tihtipeale kahjustada Euroopa Liidu mainet. seetõttu me peame tagama selle, et meil oleks parem äh, ülevaade ja kontroll selle üle, mis toimub nendes erafirmades kuna allhangete korras ähm, viiakse läbi tegevusi, mis ähm, eeldavad relvade kasutamist ja me ei tea, kas seda tehakse nõuete kohaselt. nii et meie raport on päris kaugeleulatuv, siin on terve rida ettepanekuid Euroopa Komisjonile, loodame, et te need ka üle võtate, üks nendest on väga oluline minu jaoks nimelt loodame, et te koostate rohelise raamatu, ma tean, et äh, te valmistate ette palju rohelisi, valgeid raamatuid ja kõike sellist, kuid äh, selles vallas on küll väga oluline, et koostataks roheline äh, raamat, mis koondaks äh, siis erinevate sidusrühmade arvamusi nii era- kui riigisektorist, et me saaks ja saaksime ka teada, mida kodanikud meilt ootavad selles vallas ja siis peaksime proua Mogherini selle kõigega ka tegude juurde jõudma, see aitaks äh, meil vältida kuritarvitusi, millest me senini oleme palju kuulnud ähm, kaitsevaldkonnas, julgeoleku valdkonnas. Ähm, me teame, et kaitsekulutusi pidevalt kärbitakse ja kiusatus äh, on saavutada sama vähemate äh, vahenditega allhanke kaudu kuid samas me soovime suuremat spetsialiseeritust. me ei saa oodata nendelt eraturvafirmadelt neid eriteadmisi ilma selleta, et meil oleksid mingid järelevalvereeglid paigas. ja ma tahaksingi kasutada võimalust äh, kutsuda üles komisjoni koostada äh, direktiivi eelnõu ja reeglid, sätted, mis reguleeriksid eraturvafirmade tegevust, sest me ei saa lubada neil lihtsalt üle võtta armee rolli nendes äh, sõjakolletes, kus nad äh, oma tegevusi läbi viimad, nad peaksid tegelema mittesõjaväeliste ülesannetega ja nende tegevusest peaks olema piisavalt hea ülevaade, nii et loodan, et proua Mogherini te äh, arvestate neid ettepanekuid, mida me tegime, tahaksin tänada ka kolleege selle äh, raportiga töötamise eest ja loodame, et homme on meil suur häälteenamus hääletusel, aitäh! aitäh, proua raportöör, selle eest, et ka mm, oma kõneajast kinni pidasite nüüd aga viis minutit vabale mikrofonile, härra Boltšak kõigepealt Eh, aitäh, et mulle sõna andsite. Eh, juhataja, volinik, eh, kõrge esindaja. ma mõistan, et teatud määral eraturvafirmad võiksid olla kaasatud kaitsefunktsioonide täitmisse, kuid ma ei nõustu teie üleskutsega koostada uusi direktiive, sest äh, mina leian, et äh, julgeoleku ja turvafirmad peaksid alluma samadele reeglitele kui äh, teised kodanikud, neil ei tohiks olla enam õigusi, kui on tavakodanikel mulle tundub, et äh, allhanke kasutamine selliste teenuste puhul, nagu kirjeldas äh, raportöör, äh, see on midagi negatiivset ja meil peaksid olema korralikud soovitused selles valdkonnas, vot seda ma toetaksin. aitäh. nüüd palun Katariina Kimitši. suur aitäh viimastel aegadel eraturufirmade sektor on kõvasti laienenud ja suurenenud, sellega on kaasnenud ka sõjaväe äh, eelarvete vähendamine, sellega on läinud julgeoleku tagamine tihtilugu just eraturufirmade kätes üle. aga samas äh, ei saa me nõustuda sellega, et äh, ainult majanduslikud huvid oleksid siin kõige olulisemad. julgeolek, kaitseküsimused on väga keerukad ja delikaatsed küsimused, sõltuvad riikidest, me ei saa siin ainuüksi äh, põhineda kulu, kuludel ja tuludel äh, julgeoleku tagamine tähendab seda, et tuleb luureandmeid koguda, analüüsida olukorda tegem- ning on vaja ka operatiivoskuseid seega oleks meil vaja Euroopa tasandil ühtset äh, õigusraamistikku, mis äh, aitaks kaasata eraturvafirmad äh, samuti sellesse süsteemi ning samuti tuleb tähelepanu pöörata selle raamistiku osas kolmandatele riikidele ning ebaregulaarsustele. suur aitäh! suur aitäh, proua Kinnitši! härra Marias, palun! suur aitäh, lugupeetud juhataja! ma usun, et on selge, et riigil peaks olema äh, monopol selles osas, mis puudutab äh, jõu kasutamist äh, kaitse- ja julgeoleku küsimustes. ma usun, me teame kõik, millised probleemid võivad kaasneda sellega, kui eraettevõtted hakkavad jõudu kasutama ja kui sellesse suhtutakse soosivalt. mina leian aga, et seda ei tohiks juhtuda aga me näeme seda Iraagias näiteks. eraturvafirmad viivad läbi eh, sõjaväelisi operatsioone, me näeme seda, et inimesi tapetakse, piinatakse, inimõigusi tallatakse jalge alla ja sõjakuritegusid sooritatakse, me ei saa lasta sellel olukorral eh, jätkuda, sellepärast et selge on, et see ei ole meil kontrolli all, me peaksime ikkagi seadma üles sellise struktuuri, mis eh, ei tohiks legaliseerida vähemasti äh, jõukasutust eraturvafirmade poolt, sellepärast et seda peaksid ametivõimud ellu viima, kui üldse. kolleeg Sinadinos, palun järgnevalt. suur tänu, juhataja. terrorismitegude arvu kasv on tähendanud seda, et äh, ametlikud äh, turvajõud ja armee ning politseijõud riikides ei suuda oma ülesandeid korralikult täita. Neid probleeme on võimalik lahe, lahendada juhul, kui meil on inimesed, kes on valmis eraturvafirmades töötama, nad on korralikult koolitatud ja varustatud. Nad peavad saama töötada riigi all või riigiorganites vähemasti. aga me peame muutma praegust õiguslikku alust sellisel moel,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 alustan sellega, et ütlen, et praegune teema on oluline, tunnustan seda raportit, mis aitab tõsta eraturvafirmade tegevuse kohta teadlikkust. eraturvafirmad, nagu te ütlesite, on vahel väga olulised selleks, et tagada Euroopaga eh, eh, diplomaatiliste ja humanitaaroperatsioonide julgeolekut ning julgestada neid operatsioone ning eh, see on täielikult rahvusvahelise Punase Ristiga kooskõlas, meie arust on äh, nende äh, inimeste ja firmade värbamine oluline, nad äh, aitavad ka abitöötajaid kaitsta ning inimesi, kes konflikti piirkondades elavad. aga loomulikult need firmad peavad kinni pidama rahvusvahelisest sõjaõigusest ja kuna tegemist on turva teenuse osutajatega ja kaitsjatega, siis on kindlasti oluline ka seda, et nad peaksid kinni sada protsenti inimõiguste põhimõtetest Need ettevõtted ei tööta õigusvaakumis ja Euroopa Liit on ainukene rahvusvaheline organisatsioon, kes on Montrei äh, dokumendile alla kirjutanud äh, Šveitsi ja Punase Risti poolt ette pandud, äh, mis reguleerib eraturvafirmade tööd ja tegemisi. oluline on see, et see raamistik nüüd oleks laiem ja universaalsem ÜRO Inimõiguste Nõukogu mõtleb praegu selle peale, et rahvusvaheline raamistik luua selleks, et seirata ja ülevaadet teostada sellele, mida teevad eraturvafirmad äh, sõjapiirkondades ning kindlasti äh, Montreux dokumenti ja vastavaid äh, algatusi toetada ja laiendada oluline on see, et ettevõtete ärimudeli inimõiguse ÜRO raamistikku on rakendatud sellesse ning äh, üldasjade nõukogul see eelmisel aastal ka vastu võeti. tahaksin äh, kolme punktile peatuda, mis puudutab äh, teed edasi. esiteks, kui me tahame paremat õiguslikku raamistikku, siis edusammud on eelkõige liikmesriikide kätes, nemad saavad panustada sellele, et meie praegused hankedokumendid ja reeglid oleksid teistsugused, kui nad on täna siis välisteenistuse kohta meie äh, allhankijad peavad olema rahvusvahelise käitumiskoodeksidega seotud ning me äh, seirame ka nende lepinguliste kohustuste täitmist väga lähedalt. teiseks äh,, turvafirmade kasutamine muidugi ka areneb, sellepärast et neid kasutatakse tsiviil- ja sõjaväe, sõjaoperatsioonidel ning kasutatakse droone ja muud äh, ja seetõttu on jällegi vaja liikmesriikide koostööd, aga õigusekspertide ja vabakonna arvutusende omad samuti. samuti peame hindama paremini, milliseid teenuseid on võimalik alla hankida ja millised peavad ainult jääma äh, professionaalsete armeede kätesse ning kolmas äh, kommentaar puudutab äh, avaliku ja erasektori partnerlust. paljud kogemused viimastel aastatel näitavad seda avaliku sektori terveteenistuse osas, et on võimalik ka, et erasektor siin kaasa loob, lööb ja erasektori osalejaid äh, ka meie armeega äh, külg külje kõrval tegutsema kutsutakse. see tähendab aga omakorda, et nad peavad ühtsetele standarditele vastama ja käitumiskoodeksile samuti. lõpetuseks võtan otsad kokku, öeldes, et kümme aastat on möödunud, kui meie avalikku äh, arvamus hakkas kuulma ja kuulama asju, mis puudutas ära turvafirmasid, loomulikult ühtsed käitumiskoodeksid ja läbipaistvus on kõikide huvides, ka Euroopa Liidu huvides, niimoodi, et nad saavad panustada inimeste äh, julgeolekut ja turvatunnet äh, humanitaartöötajatele, diplomaatilistele esindajatele kogu maailmas, suur tänu! suur tänu, proua kõrge välispoliitika esindaja! olen kindel, et et hindate vääriliselt seda, et see arutelu on nüüd lõppenud. homme tuleb